head kolleegid head kolleegid ma tahaksin esmalt soovida teile kõikidele head uut aastat Sahharovi auhinna äh, aastapäeva puhul tahaksime me meenutada ka kõiki Sahharovi auhinna laureaate tegemist on olulise sümboliga.